alustame uut istungit pärast ajutist peatamist eile õhtul. lugupeetud daamid ja härrad, meie esimene päevakorrapunkt on nõukogu esitlus meie üldeelarve projekti kohta kahe tuhande kümnenda aasta üldeelarve kohta. mul on suur rõõm tervitada härra Hans Lindblaadi, kes esindab siin meie ees nõukogu. tegemist on Rootsi finantsministeeriumi esindajaga. samuti tervitan ma härra Algeerias Šemetat Euroopa Komisjonist. tahaksin tänada mõlema, mõlemat härrat selle eest, et nad on täna meie ette tulnud äh, ja tutvustavad meile üldeelarvet. ja nüüd sõna härra Lindbladil, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud daamid ja härrad, mul on väga suur au olla siin täna teie ees ja ma loodan, et meil tuleb väga huvitav koostöö. Euroopa seisab silmitsi suurte väljakutsetega, majanduskriis, majanduses on meil väga raske olukord, olukord on muutumas veel hullemakski. on lootust, et allakäiguspiraal on nüüd lõppemas, aga siiski seisame me silmitsi väljakutsetega, suure tööpuudusega, eelarve puudujääkidega ja selle, nende muutuste taustal on väga oluline, et meil on pika perspektiiviga äh, avalikud äh, investeeringud äh, ja me peame saavutama tasakaalu. me peame pöörama suurt tähelepanu eelarves äh, kliimamuutusele. me peame ka kandma hoolt selle eest, et eelarve, milles me kokku lepime, oleks selline eelarve, mis aitaks tekitada jätkusuutlikkust, võtaks arvesse meie vajadusi ja tooks Euroopas, Euroopale Euroopa lisaväärtust, aitaks meil välja tulla majanduskriisist ja teha seda pea püsti. ma tõusen teie ees püsti, ma olen niisiis, nõukogu ettepanek, mis võeti ühehäälselt vastu võtab just neid e- väljakutseid arvesse, tegemist on majanduslikult väga tugeva eelarvega, me keskendume innovatsioonile, konkurentsivõimeline jätkupuut-, jätkusuutlikkusele, ka ühtekuuluvusele ja tänu sellele on arvesse võetud marginaale ettearvamatuteks olukordadeks me püüame stimuleerida majanduskasvu, tööhõivet ja poliitikas peab keskenduma infrastruktuurile, koolitusele, see on Euroopa Liidu tulevus, tulevik ja just seda me üritamegi teha. nõukogu ettepanek on hästi tasakaalustatud, aga samas on tegemist on väga ambitsioonika eelarvega kahe tuhande üheksa aastaga võrreldes äh, kasvab meil siin üks koma üks protsent ja ka maksumäärad kasvavad. meie eesmärgiks on saavutada äh, kokkulepe, kiire vastuvõtmine, äh, sest et meie eelarve tagab selle, et Euroopa Liidu poliitilisteks prioriteetideks kahe tuhande kümnendal aastal on ka äh, Äh, vajalik rahastamine, me peame oma väljakutsetega kiiresti toime tulema ja me peame keskenduma Euroopa lisaväärtuse saavutamisele. Euroopa üldeelarve hea haldamine on väga oluline, vastasel korral ei saavuta me head tasakaalu ka majanduses. oluline on ka see, et Euroopa Liit oleks oma eelarves piisavalt paindlik, et tulla toime ootamatute sündmustega ja see tähendab ka seda, et meil peab olema piisavalt palju äh, marginaale. meie eelarve ettepanek, eelarve projekt äh,, te olete tutvunud nende arvudega ja komisjoni konkreetsed hinnangud äh, põhinevad äh, põhjalikel analüüsidel. me püüame lähtuda vajalikest, äh, vajalikust kapatsiteedist, vajalikust suutlikkusest, et me oma ülesannetega toime tuleksime ja see põhineb analüüsidel. seal on meil erinevad rubriigid, uuring, teadusuuringud, innovatsioon, energia, infrastruktuur on siin olulisel kohal väga, sinna me lisame eelarvevahendeid ja kui me nüüd mõtleme praegusele majandusolukorrale, siis äh, majanduskasv selles või siis suurendamine selles valdkonnas on kaheksa protsenti, kaheksa protsenti on äh, väga suur summa ja see on kindlasti teema, millest me sel sügisel saame rääkima. üks B selles valdkonnas on nõukogu võtnud vastu komisjoni ettepaneku, kiitnud selle heaks ja võib-olla võib teha väga väikseid kärpeid võrreldes algsete ettepanekutega, aga ma tahaksin rõhutada seda, et üldiselt äh, kahe tuhande üheksandaga võrreldes on siin summad äh, kasvanud äh, üle kolme protsendi. siis teine rubriik, neli koma viis kuni neli koma üheksa protsenti suurenemisi võrreldes kahe tuhande üheksanda aastaga. siis kolmas rubriik siin on tehtud väikseid muudatusi. siin on äh, piisavalt palju äh, eelarvelisi vahendeid sisserändepoliitikale, sealhulgas ka Frontexile, siis neljas osa, neljas rubriik, seal on väga oluline, et oleksid äh, piisavad marginaalid ootamatuteks sündmusteks. nõukogu kannab hoolt selle eest, et meil oleks siia eraldatud kakssada kümme miljardit eurot, äh, mis puutub katastroofiabisse, siis nõukogu kiitis heaks komisjoni ettepaneku, mis puudutab ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, siis selle osa tähtsus üha kasvab, äh, mistõttu nõukogu püüdleb selle poole, et meil oleks selleks ka vajalikud eelarvelised vahendid majandusliku nõukogu on teinud teatavaid kärpeid, aga meie ambitsioonikas eesmärk on, et meie halduskulud ei kasvaks kiiremini kui inflatsioon ja siia ei ole lisatud mingisuguseid uusi ameteid, siin on arvesse võetud ainult Frontexit, juunis me rõhutasime seda, kui oluline on kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta laiendamise projektid. me oleme sellest palju rääkinud me oleme püüdnud jõuda ühiste meetmeteni. ma olen veendunud, et me võime leida ka ühise keele värbamispoliitika osas ja siis äh, me oleme suutnud äh, teha, teha, teha koostööd Euroopa Parlamendi esindajatega ja koostöö on ainus võimalus äh, korraliku eelarve saavutamiseks. suur tänu teie ettekande eest me otsustasime, et kõnelejad seisavad püsti, sellepärast et tavaliselt äh, on kõned ja sõnavõtud äh, märksa lühemad, nii et äh, teie küsite, et võib-olla mina seisan, mille pärast mina istun, mina istun praegu sellepärast, et mina ei, ei kõnele, aga, aga see, meil on sama ees reegel kõigile, et kõik, kes sõna võtavad, seisavad püsti. järgmise kõnelejana võtab sõna härra Algirdas Šemeta ja esindab ta komisjoni härra, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. mul on suur au eh, kõnelda teie ees täna hommikul. ma tean, et selle eelarvemenetluse esimesed sammud ja eh, just ka eh, lepitusmenetlus toimus väga positiivses atmosfääris ja ma arvan, et lähinädalatel me saame selle positiivse momendi ära kasutada. mis puudutab kahe tuhande kümnenda aasta eelarvemenetlust, siis meil on muud eh, olulised asjad ees, me peame jõudma kokkuleppele majandustaastekava osas, sellepärast on väga oluline, et kõik institutsioonid töötaksid käsikäes eh, läbi on esimene lugemine nõukogus ja on olemas eelarveprojekt aastast kahe tuhande kümnendaks aastaks. Äh, need äh, eelarvevähendused, äh, mis tulid nõukogu poolt, on väiksemad kui eelmistel aastatel, aga tegelikult mõned asjad teevad meile muret. üks koma kaheksa miljardit makset, assigneeringute vähendamine teeb komisjonile muret kõigepealt puudutab see peatüki üks A ja neli. see puudutab just nimelt Euroopa Liidu rahvusvahelist osa, see puudutab e, liitumiseelset abi, see puudutab ka e, tööhõivet. E, see puudutab ka agentuuride tööd, ametite tööd ja teadusuuringuid me peaksime vaatama konkreetselt igat ametit eraldi, aga praegu on eh, tuldud välja üldiste eh, eelarvevähendustega ja ei ole vaadatud konkreetseid ameteid. Eh, need vähendused eelarves, mis puudutavad haldust, eriti just teadusabi ja välistegevusi teevad meile väga muret. ma loodan, et esimese lugemise ettevalmistamise ajal Euroopa Parlament tegeleb selle olukorraga ja leiab mingisugused lahendused, mis puudutavad eh, vähendusi eh, rubriigis üks B ja kolm, need on tõepoolest kahetsusväärsed ning me tõepoolest loodame, et me saame vaadata eh, nüüd muudatuste käigus, kuidas oleks võimalik oktoobris midagi teha ära põllumajanduse olukorra parandamiseks. praegusel hetkel on eh, nõukogu eh, eelarvepädeva asutusena saatnud meile eh, kirja muudatuse osas ja seal on ette näitud lisaks üheksakümmend viis miljonit eurot Ähm, Palestiinale, see on kulukosutuste osas ja kuuskümmend viis miljonit maksete osas, see peaks aitama üles äh, ehitust Gaza sektorist siis tegeldakse ka bana-, banaanide probleemiga, aga veemaades selle osas on vaja lepi-, sõlmida kokkulepe. viiskümmend miljonit kulukohustuste osas ja kakskümmend miljonit maksete osas on ette nähtud arengumaadele selleks, et et eh, eh, nad saaksid võidelda eh, kliimamuutustega ning see peaks olema positiivseks panuseks detsembri kliimamuutuste konverentsile Kopenhaagenis oli ettepanek parandada, suurendada komisjoni halduskulusid, aga suurenemine on ainult üheksa protsendi osas, suurune võrreldes kahe tuhande üheksanda aastaga ja see on äärmiselt oluline, sellepärast et nõukogu on vähendanud eh, komisjoni eelarve osa. Eh, ma loodan, et Euroopa Parlament aitab eh, meid nendes läbirääkimistes, mis on pidevalt kestvad kolme institutsiooni vahele ning ma tõepoolest loodan, et me saavutame rahuldava tulemuse eelarvemenetlusel. suur tänu! härra e. Šemeta. aga nüüd e, ma tahaksin e, tänada teid ka selle eest, et te pidasite kinni oma kõneajast, see on äärmiselt oluline. tegemist on esialgse arutlusega, meie põhiarutelu toimub paari nädala pärast, kui eelarvekomisjonis on toimunud arutlus. nüüd me alustame Laslo Žurjanist, kes on raportöör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 Euroopa Parlamendis, sest et see toetab meie mitmekesisust. meie kriis tähendab seda, et me peame keskenduma tööhõive ja konkurentsivõime parandamisele. parlament pani juba oma eesmärgid paika veebruaris. me lootsime, et nõukogu ja komisjon saavutavad üksmeele aga peab äh, ütlema, et äh, siiski ilusad sõnad, äh, mis üksmeelt kajastasid, ei kajastu päris hästi summades. Euroopa eelarvega ei ole keegi kunagi rahul. tulude osa on suureks väljakutseks liikmesriikidele ja me oleme praegu kaugel oma eesmärkidest, töö, täielik tööhõive, teadmistepõhine äh, majandus ja äh, põllumajandus ei toimi väga hästi ja see on väga raske. minule jaoks on oluline ühtekuuluvuse poliitika ja oluline on selles kontekstis see, et me saavutaksime oma eesmärgid, äh, teadusuuringud toimuvad Euroopast väljaspool, nii see peaks olema, me teame, et kriis tähendab seda, et me peame asjad äh, ümber korraldama tõhusamalt, äh, nii et äh, kodanikud saavad aru, mille poole meie eelarve pooldub, püüdleb. minu meelest on oluline see, mil, et me keskendume programmidele, mis toovad Euroopa lisa, Euroopasse lisaväärtust parlament püüdleb selle poole, et äh, eelarve sõnum saaks äh, kodanike jaoks selgemaks. me püüame tuua välja need osad, mis aitavad meie kriisi leevendada. me teeme ettepanekuid äh, majandustaastamiskavadesse, kavade ja me keskendume kliimamuutusega seotud väljakutsetele ja me tahaksime seda, et kriisiga tegelemine ei tähendaks mitte ainult seda, et me kulutaksime sellele paar miljardit, vaid et kõik eelarve osad teeniksid äh, majanduse taaselustamise huve. Äh, Euroopa Liidu eelarve ei tohi joosta liiva, me peame seda kasutama tõhusalt äh, ära ja selleks on meil vaja teie tuge, aitäh. suur tänu, härra Žurjar. E, järgmine kõneleja, härra Manka, raportöör, kolm minutit, palun. härra president, riigisekretär, volinik ma olen täiesti kindel, et me oleme ühel meelel selles osas, et Euroopa parlamendi ehm, eelarveprojekti koostamisel me peame pöörama tähelepanu oma põhitööle, see on just nimelt seadusandlik töö selle eelarve lõppkuju tekib eh, pärast tänast eh, eh, pärast tänast lepituskomisjoni koosolekut me saame kokku eelarvekomisjoni ja Rahvaparteiga. tõepoolest, eelarvekomisjon toetas neid ettepanekuid, et me vähendaksime eelarvet, aga siiski on veel väga palju mm, asju, mis on, eh, mis ei ole eh, hästi korraldatud. näiteks kui me vaatame selle hoone eh, turvalisust siin majas, siis tõepoolest mõnda aega tagasi valvati neid hooneid iga päev, aga nüüd on astutud vastavaid meetmeid ning on, me hoiame kokku üle kahe miljoni ähm, euro aastas selleks, et me ähm, vähendame mm, turvatavate päevade arvu. meil on vaja korralikku planeerimist, näiteks puudutab see ka eh, tõlkimist, me ei tea täpselt, kui palju on olemas meil tõlkimisvõimsust, sest et väga sageli eh, antakse eh, ühesõnaga antakse allhankijatele tõlketöö tegemine, aga lihtsalt ei ole üldse eh, peetud eh, sidet teiste organisatsioonidega, kas on võimalik kasutada ära näiteks tõlkevõimsusi, me võiksime niimoodi hoida kokku viis protsenti eelarve kulusid, me saame lihtsalt ära kasutada olemasolevaid võimsusi, kui meil oleks korralik eh, suhtlus eh, institutsioonide vahel ja see tähendab, et me hoiaksime kokku üksteist protsenti eh, tõlkekuludest. meil peaks olema eh, paremini kasutatud ära sõltumatu auditeerimise võimalus ja eile eh, fraktsioonid arutasid seda tööd ning tõepoolest leiti võimalusi eelarve parandamiseks. üks põhiasi eh,, mida me eh, arutasime, olid just nimelt hooned eh, möödanikus ei olnud institutsioonid väga eh, tõhusad hoonete rentimisel, hoonete Eh, hoonete mm, haldamisel ning sellepärast me palusime, et, eh, et Kontrollikoda tegeleks sellega ja me peame olukorda parandama. Euroopa Parlamendis ja eh, mujal institutsioonides on meil vaja ühtset hoonete haldamise poliitikat, meil on vaja selles osas tööd parandada ning tõesti-poolest ma loodan, et komisjoni, et nõukogu jaoks muutub ka see teema prioriteetseks. suur tänu, härra Manka ja nüüd ma annan sõna eh, eelarvekomisjoni esimehele härrale Masurile. suur tänu, härra president. kõigepealt eh, lubage tänada härra Šemetat selle kinnituse eest, mille ta esitas meile eile, nimelt et ta e, nimetati eelarvevolinikuks. me oleme täiesti veendunud, et meil on temaga sama head suhted kui tema eelkäijaga ja me soovime talle edukat, sama edukat poliitilist karjääri, kui seda oli proua Krivas-Koitil. meil praegu on käsil ülemaailmne kriis ning e, praegune e-, institutsionaalne ebakindlus ning diplomaatilised läbirääkimised mõjutavad meie institutsioone endid. sellega seoses üritab eelarvekomisjon olla võimalikult koostöövalmis. meie raportöör ütles, me kahetseme e, nõukogu poolseid kärpeid komisjoni ettepanekutele, kuid me samas mõida, mõistame, et liikmesriikide finantsolukord ei võimalda neil sel aastal rohkemat teha. mis puudutab kahe tuhande kümnenda aasta eelarvet, siis selles osas on meil äh, mm, üks selge kohustus, me äh, peame äh, suutma selle käigus kasutada ära oma võimalused kahe tuhande kümnenda aasta majanduskäivituseks leida vahendeid. samas on meil ka teisi poliitilisi projekte ja prioriteete, mille on paika pannud parlament ja nõukogu, kuid pärast kahe tuhande kümnendat aastat soovib parlament äh, Eh, alustada tihedat koostööd komisjoni ja nõukoguga, samuti ka Rootsi eesistujaga ning samuti ka tulevaste hispaanlaste eesistumisega paljudes eh, valdkondades. loomulikult, kui asjad lähevad nii, nagu me soovime Iirimaal, siis eh, tuleb paika panna ajakava ning ka tööprogramm Lissaboni leppe ellurakendamiseks teiseks, eh, finantsperspektiivid, keskpikas perspektiivis, eh, võttes eh, arvesse meie mitmeaastase finantsplaani, mille võtsime vastu kahe tuhande kuuenda aasta mais, ning võttes arvesse praegust finantskriisi, samuti probleemid, samuti probleemid toiduainetega, samuti ka esmatarbekaupade ja maavaradega, Eh, tähendavad võimalikku ohtu Lissaboni leppele ning sellega seoses eh, me peame üle vaatama oma mitmeaastased finantsplaanid. see oleks eh, suu-, uue komisjoni esmane suur tööpõld. teiseks peame üle vaatama ka finantsressursid, mis toetavad Euroopa eelarvet. me peame üle vaatama ka Euroopa kulutusi, sest praegusel hetkel me ei tule oma kuludega eriti toime. me sest praegune praegu mis praegusel hetkel on, moodustavad meie kulud moodustavad meie suur tänu, härra Lamassoor, eelarvekomisjoni esimees, te ütlesite väga selgesõnaliselt välja, mida arvab Euroopa Parlament. ja nüüd ma palun uuesti äh, härra Lindbladil võtta sõna komisjoni nimel, nõukogu nimel. ja taks härra, just. Tack så hemskt mycket. Jag ska bli, bli, bli, bli kortfattad. Suur tänu, ma teen lühidalt me kuulsime siin nii komisjoni ettekannet äh, ja komisjoni arvamust kui ka parlamendi arvamust äh, ja kõik kordasid, et äh, meil, me seisame silmitsi raskete ülesannetega sel sügisel loodetavasti, seisame me silmitsi ka kergete ülesannetega, millega me toime tuleme. ja ma arvan, et üks kõige keerulisemaid küsimusi saab olema taastuskava ja taastuskava rahastamine. aga samal ajal loodan ma, et me tuleme selle ülesandega toime. ma tegelikult tean, et me tuleme selle ülesandega toime, sest et äh, teisi alternatiive meil lihtsalt pole. veel üks äh, küsimus, mis äh, tuleb lahendada ja seda nii lühikeses perspektiivis kui ka keskpikas ja pikemas perspektiivis on kliima küsimus. me peame äh, rahastama kliimapoliitikat, see on oluline, aga minu poolt suur tänu selle eest, et ma sain teie ees kõnelda. suur tänu, riigisekretär! ma tänan kõiki sõnavõtjaid ja palun ärge unustage, et tegemist on meie kahe tuhande kümnenda aasta eelarve kõige esimese aruteluga. ja ma tahaksin äh, tervitada ka voliniku ametisse määramise puhul Teie esindate Leedut ning ma tõepoolest loodan, et teil on ees särav karjäär nii komisjonis kui väljaspool komisjoni. Teie eh, eelkäija on nüüd praegu Leedu riigipea. suur tänu, daamid ja härrad, mingem edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Need on nõukogu ja komisjoni avaldused sisserände Frontexi rolli ja riikidevahelise koostöö kohta. meie esimene kõneleja täna hommikul nõukogu nimel on äh, Tobias Pilström. Äh, Pana komisarza wśród nas